sätestatule. nüüd Euroopa Parlamendi täieõiguslikud liikmed võivad osaleda kõigi parlamendiorganite töös. õiguskomisjon kaheteistkümnenda jaanuari istungil kaks tuhat seitseteist kontrollis proua Alex Maieri ning härra Timo Völkeni mandaati ning te-, on teinud selle põhjal ühehäälse ettepaneku vastavalt viieteistkümnenda ja neljateistkümnenda äh, novembri kaks tuhat kuusteist seisuga need tunnistada kehtivateks. kas on vastuväiteid? siis on nimetatud mandaat